komisjoni positiivse panuse eest ja samuti tahaksin tänada nõukogu positiivse lähenemise eest. niisiis lõpetaksin oma sõnavõtu selle positiivse tooniga. suur aitäh, sellega oleme arutelu lõpetanud ning hääletus toimub täna keskpäeval. niisiis, enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, tahaksin teile teatada, et äh, Michael Natras on lahkunud EFT fraktsioonist alates üheksandast septembrist kaks tuhat kolmteist ja istub nüüd siis fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute hulgas. ja järgmisena on meil päevakorras proua McCarthy raport, mis käsitleb siseringi tehinguid ja turuga manipuleerimist ja turu kuritarvitamist. Como ponente por cuatro minutos proua McCarthy saab sõna neljaks minutiks, kuna tema on raportöör. And... suur tänu, juhataja, nagu ikka, ma tahaksin äh, kõigepealt äh, öelda suur tänu kõikidele variraportööridele, teile, volinik Pärnie, Iiri eesistujale eraldi, kogu meie personali tahaksin tänada, kes on meid aidanud selleks, et ma raportöörina saaksin välja kujundada need uued reeglid Ehm, turukommunikatsiooni kulutarvitamise osas, see annab meile täna võimaluse hääletada ehm, dokumendi osas, mis kiiresti muutuvas finantsmaailmas on kindlasti väga oluline. viieteistkümnendal septembril saab viis aasta Lehman Brothersi kokkuvarisemisest, see tõi kaasa ülemaailmsetel finantsturgudel tõelised, ehm, tõelise tormi ja on neid, kes ütlevad, et finantsturgude probleemid äh, on just nimelt sellepärast äh, nii suured täna, et turuga kuritarvitamisest on järjest äh, on jätkuvalt väga palju kuulda. finantsreforme on meil vaja just nimelt selleks, et usaldusväärsus turgude vastu saavutada. reeglid on üliolulised selleks, et me astuksime vastu probleemile, mis ühe finantskommentaatori kujul on olnud ahnuse kriis finan-, kus ahnus on finantsettevaatlikkusest ja normide järgitavusest olnud olulisem. Libori skandaal oli samuti ahnus ja turgudega kuritarvitamine, manipuleerimine kõige jubedamal kujul ülemaailmsel finantsturul, mis puudu-, mis äh, tuletisturgudes on umbes kolmsada viiskümmend miljardit eurot äh, väärt ja laenude puhul umbes sama palju Euroopa turud äh, aga olid üllatunud äh, ja äh, said külma duši selles küsimuses, sellepärast et reegleid meil ei olnud ja see tähendab seda, et suured trahvid ja esialgne Libori juurdlus viidi läbi hoopis Ühendriikides, kus üksikud kauplejad äh, toodi kohtu ette justiitsministeeriumi poolt just nimelt Ameerikas. lakmustestiks meie uue turu kuritarvitamise seadusandluse osas on just nimelt see, et kas meie reeglid äh, suudavad pidurdada tärkavad või võimalikud äh, kuritarvitused, kas nad on piisavalt sanktsioneerivad kuritarvitamis, kuritarvitamise vastu mõned on need, kes arvavad, et kõige parem viis oleks Ühendriikidesse välja anda need, kes turuga manipuleerivad siin Euroopas, sellepärast et seal on karistused karmimad. Äh, nii et mitte ainult me ei sulge praegu siin puudujääke seadusandluses, vaid seame ka teatavad verstapostid, see on väga oluline ja asjakohane, et astuda vastu meedia kuulujuttudele manipuleerimisega, näiteks energiaturgudel, nafta- ja gaasisektoris äh, võimalikud manipulatsioonid ka välisvaluuta vahetusturgudel. me oleme pakkunud nüüd välja väga karmid äh, menetlused, keelused, sanktsioonid ja trahvid, eluaegne kauplemiskeeld äh, nendele, kes turuga kuritarvitavad ja kaitse äh, vilepuhujatele, nad annavad võimaluse turu kurvitamise eest äh, inimesi karistada, nagu me teame, tõendeid on väga raske selle kohta koguda ja sellepärast, kallid kolleegid, ma palun teil toetada neid reegleid, mis minu meelest astuvad, mis täidavad augud seadusandluses uute turgude osas, finantsinstrumentide võltsimise osas, nad Libori ja toorainete turgude ja toorainete tuletisinstrumentide, tuletisinstrumentide turgudel eh, sulgevad väga paljud augud seadusandlus ja toovad kaasa seadusandluskindluse, tuues sisse tõhusad reeglid ja tagades selle, et igasugune turu kuritarvitamine, sellega võib kaasneda kriminaalkaristus. mul on väga hea meel, kolleegid, et me oleme astunud esimese suure sammu nende reeglite järgimise puhul eh, piiriülesele eh, Äh, seir-, seiratavusele ja öö, äh, meil on juba ka esimesi näiteid selle kohta, kus suisa üksteist liikmesriiki on teinud koostööd sellistes küsimuses. selge sõnumi saadame täna välja turuga manipuleerijatele. ütleme, et Euroopa ei ole mitte mingisugune varjupaik, ei ole äh, sugugi lõtv sellistes küsimustes, vaid et me toome sisse väga selged ja karmid reeglid ja võtame seda kõike tõsiselt. suur tänu ja nüüd saab sõna volinik Barnier e. E ja ma tahaksin teile nii palju, eh, kes siis võtab sõna pärast eh, proua McCarthy't, suur tänu, eh, härra juhataja, daamid ja härrad, kallid kolleegid, jällegi kord ka selle dokumendiga me näeme, kuidas me õpime majanduskriisist. aga meil ei ole ainult lühimälu, kui me vaatame neid inimesi, kes pikkade aastate jooksul selle kriisi alguses äh, Äh, ilma igasuguse eetika ja moraalitult käitusid, kasutasid ära olukorda äh, ja panid äh, sellega raskesse olukorda väga paljud tuha-, paljud tuhanded inimesed. aasta kaks tuhat kümme Äh, alustasin ma selle tööga väga veendunult ja me üheskoos panime paika siis seadusandluse raamistiku selleks, et tagada läbipaistvus, mida seni ei olnud sugugi tagatud, vastutuskohustus, äh, tuua sisse uued reeglid ja kindlasti äh, nii-öelda lisada ka uus süst moraalsust turgudele ja me otsustasime siis kõige kõrgemal tasandil G kahekümne kohtumisel selle tööga pihta hakata ja oleme võtnud vastu äh, ka finantsstabiilsusnõukogu äh, eeskirjad ja nii edasi. ärgem unustagem seda, et äh, Sankt-Peterburis kohtusid alles paar päeva tagasi maailma suured majanduslikud jõud ja rõhutasid seda, kui oluline see on, et G kahekümne kohtumisel, nii nagu ka Peterburi kohtumisel on on sees üks punkt äh, selle kohta, kuhu me oleme jõudnud ja mida me oleme saavutanud selles osas, milles leppisime kokku viis aastat tagasi. Euroopa on selle endale võtnud kohustusega, kohustuseks ja me oleme kindlad sellel teel. Äh, ja sellepärast ma tahaksingi tänada proua McCarthy't selle dokumendi eest, mille ta on täna debatiks esitanud. see on väga oluline element turgude jaoks, see tähendab läbipaistvust ja vastutuskohustuse seadmist ja meil oli vaja seda äh, teksti Euroopas, sellepärast nagu Riime ka ütles, maailm on muutunud ja kauplemisplatvorme on väga palju rohkem kui varem, toorainete turg näiteks on järjest rohkem ja rohkem koondunud, uued tehnoloogiad sinna otsa veel, kes loomulikult arenevad palju kiiremini kui äh, avaliku sektori institutsioonide äh, suutlikkus neid järgida ja mitte keegi eh, ei oleks eh, osanud ette näha sellist manipulatsiooni skandaali mis tuli välja libori skandaaliga täna me teame, millised olid need elemendid, mis viisid selleni, et investorite, kodanike usaldus turgude vastu kadus. nii et sanktsioone on siis karmistatud, eesmärgiks on heidutada, kui vaja, siis inimesi karistada ja kui see on tõesti väga vajalik, siis kõige skandaalsematel juhtudel on võimalus nüüd inimesi ka vangi panna turuga manipuleerimise eest meil on vaja liikuda tõesti väga kiiresti edasi ja mul on väga hea meel, et kahekümne seitsmendal juunil võttis nõukogu oma poliitilise otsuse vastu ja et parlamenti on jõudnud see määruse eelnõu ja ma tahaksin tõesti südamest tänada Arlene McCarthy't, Sharon Bowles'i, eh, variraportööre, eh, proua Piedikäinenit, eh, härra Klintsi, härra Kiigoldi ja proua Swinburne'i tänu teie tööle on meil õnnestunud eh, nii nagu üsna tihti see nii läheb, praegust seadusandlust eh, parandada vastavalt meie ettepanekule. me võtame nüüd arvesse finantsturgude arengu, eh, uued läbirääkimisplatvormid, börsivälised kauplemised ja nii edasi, heitkoguste turg ja me oleme oma seadusandliku raamistiku kohandanud uuetele uutele turgudele, sealhulgas ka välkkauplemisturud ja kõik äh, me peame tagama selle, et äh, uue tehnoloogia poolt äh, pakutavad manipuleerimise võimalikud võimalused oleksid keelustatud. toorainete turgude suurele kõikumisele, volatiilsusele, mis on sattunud ka üsna tihti manipuleerimise ohvriks, tahame me vastu astuda see on oluline nii tuletisinstrumentide turgudeks kui toorainete turgudel, see direktiiv ja see määrus. viimane ettepanek, mille ma tegin ja mida te toetasite Libori skandaalile vastuseks, oli just nimelt see, mis oli väga õige samm edasi, nimelt võtta vastu siis väga karm uus seadusandlus ja selle ma siis eelmine nädal ka välja pakkusin. nii et heidutamine, nagu öeldi, on kuritarvitamise vastases võitluses väga oluline, see näeb ette väga karmid sanktsioonid ja kui vaja, siis ka vanglakaristuse institutsioonide pädevad asutused peavad saama võimaluse äh, pidada juurdlusi äh, selliste kuritarvitamise juhtudes, muidugi pidades arvesse, pidades siis silmas äh, kohalikku seadusandlust ja rahvusvahelist õigust. suur tänu, Euroopa Parlament, te toetate haldussanktsioonide karmistamist, see on ainult üks näide sellest, kuidas suisa viieteist protsendi suurused trahvid sisse tuua, see on siis viisteist protsenti ettevõtte käibest selleks, et äh, näidata seda, et selline turuga manipuleerimine ja turu korvitarvitamine ei öö, ähm, ole enam, seda me enam ei talu ja parlament on palunud siis äh, ja te, mõnede teie muudatusettepanekute osas olen palunud mõtlemisega, tulen selle juurde tagasi. nüüd äh, kriminaalkaristused, see on ka osa sellest paketist ma tean, et Euroopa Parlament triloogil soovib samuti edu saavutada selles küsimuses, see tekitab ka mulle muret, aga loodetavasti Leedu eesistumise ajal õnnestub meil suuri samme edasi astuda ja, ja me suudame ettepaneku äh, saavutada, äh, vabandust, kokkuleppe saavutada ka selles küsimuses, sellepärast et see on osa suuremast järelevalvepaketist ja loodetavasti siis meid saadab edu järgnevatel päevadel ja kuudel aitäh ja nüüd keskkonnakomisjonile härra Seeber, palun. aitäh. Euroopa Liit on tõepoolest püüdes kliima soojenemise vastu võitlemisel eh, võtnud appi turuinstrumendi eh, eh, ja nimetatud määrus, mis on kajasta-, osaliselt kajastatud ka MIFIDis, annab meile äh, võimaluse mm, toimida äh, kauba hetketurgudel. see avalikustamise ja teavitamiskohustused, mis teistel turgudel puudutavad emitente, puudutavad siin Eh, riike ja muuhulgas Euroopa Komisjoni. see puudutab mitte ainult neid turus, turul osalejaid, kes osalevad hinna kujundamisprotsessis, vaid eh, neid eh, saastekvoote jagavaid kahtekümmend ettevõtet, kes jagavad ära kaheksakümmend protsenti saastekvootide turust see tähendab seda, et eh, olukorra normaliseerimiseks eh, saame me tänu sellele direktiivide, direktiivile rakendada täiendavaid sanktsioone. ja nüüd ma annan kolleeg Tainile sõna üheks minutiks. härra volinik härra juhataja, ma leian, et me saame selle dokumendiga kliendile näidata, et siseringi tehingud ja turumoonutused on see, mille vastu me võitleme õiguskomisjonis käsitledes eh, seda eh, dokumenti jõudsime järeldusele, et eh, see lävend, millest alates me peaksime karistama siseriihingu tehinguid, on erinevates valdkondades väga erinev. me ei tohi siin kahjustada eraisikute eraelu, see siseringi teave on oluline siis, kui see on olulise tähtsusega äh, praktika jaoks. ma leian, et äh, see dokument on tõeline edusamm finantsturgude reguleerimise teel. suur aitäh ja nüüd äh, Rahvapartei nimel saab sõna kaheks minutiks kol-, kalbel, Indiko kalbelts. aitäh, minu arvates on oluline taastada äh, investorite usaldus see on väga oluline turu integreerimise seisukohalt, õnnitlen raportööri, sest mitte ainult õigustehnilisest seisukohast pole käsitletud siseringi teavet, vaid on lähtutud ka äh, majanduspoliitilistest sanktsioonidest, mida on võimalik sellisel puhul rakendada. ma leian, et see annab oma panuse selleks, et äh, mustal turul toimuvad tehingud, nõnda öelda mustalt toimuvad tehingud surutakse tahaplaanile. see on oluline, et et nimetatud direktiiv puudutab kõiki instrumente, et me loome raamtingimused äh, turumoonutuste vähendamiseks. me oleme püstitanud eesmärgi, et ähm, välistades äh, turumoonutusi ja luues ühtsed reeglid, saavutame ühise äh, turu toimimise ja samas loome ka äh, ühtse järelevalve selleks, et neid välja, et neid välistada, siinkohal olgu nimetatud veel niisugused kauplemisliigid nagu näiteks algoritmkauplemine. on oluline, et Eh, siseringi tehingud määratletaks võimalikult täpselt, et see oleks selgepiiriline mõiste. see aitab omakorda välistada mm, turumoonutusi ja pettusi. see on oluline, et kehtib avalikustamise kohustus ja nendel, kes siseringi informatsiooni valdavad, on olulised võimalused tehingutesse ja kauplemistesse sekkuda. me peame tagama kõikidele turuosalistele võrdsed tingimused pole oluline mitte ainult see, et tõestatakse pettuse kavatsus, piisab sellest, kui on näha, et püütakse eh, eh, pettust sooritama hakata. suur aitäh! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Reegner, palun. aitäh! härra juhataja, härra volinik, tahan õnnitleda kolleeg McCartit, et ta on nii olulise dokumendi valmis saanud, mis viib eh, finantsturgude reguleerimise loogilise lõpuni. see näitab, see dokument näitab, et me anname järelevalveorganitele senisest suuremad võimalused sekkuda ja kord jalule seada see tagab omakorda suurema usalduse finantsturgude vastu ja tagab ka investorite senisest parema kaitse. ka finantsturgudel äh, peavad kõikidel olema võimalus võrdlusandmetele tugineda. kui me räägime Libori öö, äh, mahinatsioonidest, siis on see loomulikult tõeliselt skandaalne olukord, mis ei tohi korduda ja sel juhul äh, on väga raske tagada investorite usaldus. Euroopa kodanike usaldust saab võita aga siis, kui selles äh, osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesringid kohustuslikus korras, ainult sel suhul on võimalik tagada Euroopa finantsturgude integreeritus. meil on äh, vajalik välistada, välistada pettused Äh, ja tagada aus äh, turu kauplemine, kuid see lause selles dokumendis peab olema täidetud ka konkreetsete, konkreetse sisuga, muuhulgas välistamaks varipanganduse vohamist, aitäh. suur aitäh, Evelin. ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna kolleeg Wolf Klints, palun. kallid kolleegid, ma mäletan, et vanasti oli siseringi tehing nagu selline pisipahandus, igal juhul mitte mingisugune kuritegu. ajal, mil eh, seda Ameerikas käsit-, karistati juba karmilt alates kahe tuhande kolmandast aastast, eh, suhtutakse siseringi tehingutesse tõsisemalt, kuid sellest ajast saadik on väga palju ka muutunud ja me oleme saanud teada asju, mis kümne aasta eest, millest meil polnud siis veel aimugi mul on väga hea meel, et me tegelesime komisjoni ettepanekul selle küsimusega ja ma leian, et me oleme jõudnud äh, ühisläbirääkimistel, kolmepoolsetel läbirääkimistel äh, tulemuseni, mida me tegelikult ei söandanud uskuda me peame arvestama, et siseringi tehingute äh, puhul eh, eh, tuleks eh, ja saab nüüdsest karistada mitte ainult ettevõtteid, vaid ka eraisikuid. on oluline, et turumonopoligatsioone karistatakse muuhulgas toorainete nagu nafta ja gaas sundmüügile oksjonitele panemine ja on oluline, et nende inimeste jaoks, kes niisuguste tehingutesse on seotud, et nendele kaasneksid sellega negatiivsed tagajärjed nii eh, kutsetöös kui ka öö, eh, eraelus. loomulikult peame me selle dokumendi kallal veel edasi töötama, ma arvan, et me pole jõudnud veel lõpliku eesmärgini, see tähendab selleni, et öö, eh, Äh, me äh, piiraksime näiteks legaalsed siseringi tehingud kas viie tuhande või kümne tuhande euroga, ma leian, et äh, turu kapitaliseeritus on parem kui nende tehingute määra rahaline väljendus. kui ma räägin turumanipulatsiooni kriminaalkorras karistamisest, siis sellel teel on meil veel käia pikk tee, suur aitäh! suur aitäh, kolleeg Klints! ja nüüd äh, saab ECR fraktsiooni nimel sõna proua Swinburne. Ähm, ma olen, äh, suhtun väga ettevaatlikult äh, nende osas, kes arvavad, et asjad lõpevad, kui me selle direktiivi vastu võtame paljud skandaalid ja toodete väärmüük on Euroopa Liidus olnud viimastel aastatel üsna tavaline ja need väärtegevused on aset leidnud vaatamata seadustele reeglite olemis, olemasolust ei ole, ei piisa, vaja on ka tõhusat järelevalvet ja reeglite jõustamist. liikmesriikide pädevad asutused koha peal äh, peavad selgelt mõista andma, et kuritegelikku käitumist ei sallita ning trahvid peavad olema niivõrd kõrged, et nad tõesti mõjuvad heid-, heidutavalt. Äh, siin äh, määruses tahetakse paika panna Äh, maksimumpiirid, näiteks viiskümmend protsenti käibest, sellest ei piisa mõnede ettevõtete jaoks ja see rikkujaid ei heiduta. Äh, äh, USA võimud leidsid hiljuti, et Euroopa pangad rikuvad reegleid ja need rikkumised ulatusid sadadesse miljarditesse dollaritesse ja mitte siis käibe osas, vaid lihtsalt selle mõju osas kogu turule meil on vaja, et me siin Euroopa Liidus jõustaksime oma turu kuritarvitamise vastaseid reegleid ning eh, tõesti võtaksime ka vastutusele need, kes eh, rikkumisi toime panevad. turgude usalduse nimel ma loodan, et minu enda liikmesriik ja paljud teised liikmesriigid kasutavad seda otsustusõigust, mida see dire-, määrus neile annab ja hoolitsevad selle eest, et eh, lähevad kaugemale, lisa, et nad ei piirduks lihtsalt ainult karistavate trahvidega, vaid võtaksid kasutusele ka kriminaalsed sanktsioonid aitäh, proua Swinburne ja pooleteiseks minutiks saab sõna nüüd proua Mattias. aitäh, äh, president, ka mina tahaksin tänada proua McCarthy't tehtud töö eest viis aastat tagasi septembris ähm, olime tunnistajaks Lehman Brothersi skandaalile. sellest ajast saadik oleme kokku puutunud äh, pidevalt siis äh, turu kuritarvitamise probleemidega, turgudega manipuleerimisega, läbipaistmatusega, äh, eetikanormide rikkumisega ja ma arvan, et me tõesti peame rääkima sellest, et turud on käitunud ebamoraalselt Äh, hindu on muudetud, intressimäärasid on muudetud, võrdlusaluseid on muudetud äh, kõikides liikmesriikides äh, kõikidest liikmesriikidest iga päev tulevad uudised selle kohta, kuidas üksikisikud või institutsioonid, kes on omanud siseinfot, on seda kuritarvitanud väga oluline on ja näib, et siiamaani valitseb selles valdkonnas täielik karistamatus. siseringi tehingute eest ei karistata. lipsude ja ülikondadega kurjategijad ei varjagi oma tegevust lugupeetud institutsioonid äh, osalevad kuritegevuses, neil on mulje, kuna nad on korralikud riides, siis neid ei saagi vangi saata meil on vaja konkreetseid tegevusi, meil on vaja äh, korralikke karistusi, ainult niimoodi saame luua finantsturu, mis teenib ühiskonda ja mitte ei tooda skandaale, aitäh. ja härra Martin järgmisena. auch als jahrzehntelanger Cassandra viimasel ajal on tulnud siiski lausa silmihõõrude kõiki nende Cassandra hüüete pärast, mis on siin lakkamatult kostunud gaasi ja nafta valdkonnas. kõik need manipulatsioonid olid selle tulemus, et neoliberalismist saadi täiesti valesti aru ja eriti sai sellest valesti aru Gerhard Schröder, ja öö, ehm, ja selles mõttes on väga hea, et nüüd lõpuks ometi proua McCarthy esitab selle Eh, dokumendi, et siin selles dokumendis on ette nähtud ka karistusõiguslikud meetmed. lausa piinlik, et Ameerika Ühendriikides on vastavad meetmed vastu võetud juba ammugi. kahju, et eh, me ei ole veel kõike suutnud teha, kahju, et eh, volinik ei suuda seda dokumenti lähitulevikus välja kuulutada. aitäh! nüüd saab sõna härra Ludvikson pooleteiseks minutiks. mul on väga hea meel selle üle, et eh, kolmepoolsetel kõnelustel saavutati kokkulepe turu eh, kuritarvitamiste küsimuses. see õigusakt, eh, mille me peatselt vastu võtame, on minu arvates oluline samm edasi üks oluline asi on see, et selle õigusakti rakendusala on laiendatud Äh, äh, intressimääradega manipuleerimine on uute reeglitega nüüd kaetud, samuti on kaetud siseringi tehingud ning sobimatu turu mõjutamine kaubaturgudel. Äh, samuti on kaasatud siis kõik kauplemisvormid, mis leiavad aset börsiväliselt. tegemist on tohutu suure turuga ning seega on nüüd äh, manipuleerimise võimalusi oluliselt vähendatud. samuti on väga oluline see, et rikkumisest teatajaid äh, kaitstakse paremini kui varem erinevate finantsasutuste, ette, äh, finantsasutuste töötajad saavad paremini siis teavitada rikkumistest ja nad ei pea kartma, et neid nende ülemuste poolt karistatakse, see kindlasti toob kaasa stabiilsemad ja ausamad turud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 ühisturul, olgu tegu ükskõik milliste teenustega, sealhulgas ka finantsteenustega, on vajalikud ühised selged reeglid ja läbipaistvus ning samuti on vaja teatud kaitsemehhanisme, et tagada nende turgude ausus turul tegutsejate ausus on viimasel ajal küsimärgi alla sattunud me ei saa lähtuda eeldusest, et kõik turul olijad käituvad moraalselt ja eetiliselt me peame seda tagama, võttes vastu teatud õigusaktid ning neid õigusakte tuleb ka korralikult jõustada ning samuti tuleb kasutada karistusi, kui see on vajalik. ebaeetiline, ebamoraalne käitumine peab leidma karistamist ning seetõttu toetan mina tõhusate sanktsioonide sisseviimist, tõhusat reguleerimist äh, selles valdkonnas, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna volinik Barnier. Äh, president, ma teen jällegi lühidalt, äh, tahaksin äh, tänada raportööri äh, proua McCarthy't ja variraportööri ja kõiki teisi sõnavõtjaid, kes rõhutasid selle äh, teksti olulisust ja nagu proua Kalbrens, proua Regner ja teised ütlesid, et tegemist on õigusaktiga, mis on oluliseks sammuks edasi äh, Äh, selle rakendusala on väga suur, ette nähakse otsene ja ühtne Euroopa järelevalve ning see kõik on osaks meie üldistest jõupingutustest taastada kord finantsturgudele, tagada läbipaistvus, vastutustundlik käitumine ning nagu me oleme kogenud, kahjuks on vajalikud ka karistused selleks, et inimesi karistada või kuritegelikku käitumist ära hoida ning ähm, nagu ma üt-, oma eelmises sõnavõtus ma juba kõnelesin äh, tulevastest ettepanekutest, mis puudutavad varipangandust, äh, ma äh, jätkan selles vallas töötamist üks sõnavõtjatest mainis seda, et arengud finantsturgudel on olnud tõesti väga kiired ja me peame me ei ole, me peame suutma kohaneda nende muutustega, nendega kaasas käia me peame reageerima sama kiiresti, kui finantsturud arenevad. ning sellepärast, et tihtipeale finantsturud oma kiire arengu läbi üritavad just mööda hiilida nendest reeglitest ja karistustest, mis on kehtestatud niisiis me peame käituma arukalt ja seetõttu ka see läbivaatamisklausel, mis selles tekstis on sees, see võimaldab meil just nimelt neid reegleid kohandada, hinnata, eh, kas täna vastu võetud test, eh, tekst ka tulevikus veel asjakohane on ning mis puudutab nüüd seda viiteist protsenti, eh, ma võin teile kinnitada, et siin on tegemist kompromissiga erinevate liikmesriikide vahel ja parlamendi vahel. tuletan meelde, et tegemist on miinimumiga, mis esi-, esimest korda kehtestatakse kohustuslik miinimum ja liikmesriigidel on võimalus minna kaugemale, kui nad leiavad, et see äh, viisteist protsenti siis käibest karistusena ei ole piisav. niisiis, ma juba mainisin siin läbivaatamise äh, klauslit Äh, äh, ma ütlen, äh, me peame tegema lõpu sellele, et inimestel, teatud inimestel on finantsturul kõik lubatud ja selle nimel on parlament ja nõukogu töötanud ja tänan teid. aitäh. ja lõpetuseks annan sõna proua McCarthy'le Äh, mina tahaksin lihtsalt äh, tänada kõiki iseäranis variraportööre äh, nende pühendumuse eest sellele väga üksikasjalikule ja keerulisele teemale ja võib-olla proua Swinburne seetõttu ei saanudki aru, et tegemist on miinimumsanktsioonidega, tegemist ei ole maksimumsanktsioonidega. on võimalus kehtestada karmimaid sanktsioone ja nagu proua Swinburne ütles, me palusime sisse ka, panime sisse ka selle nõude, et liikmesriigid eraldaksid rohkem ressursse, et meil tõesti oleks parem järelevalve ja jõustamine, nii et, et minu arvates on tegemist pika protsessi algusega. meil on võimalus seda määrust hiljem jälle üle vaadata Äh, ma ka äh, ei tahaks, äh, ma palusin, et kolleegid toetaksid seda raportit ilma muudatusettepanekutega, aga EFT on esitanud muudatusettepanekud, mis takistavad pädevatel asutustel turu kuritarvitamistega võitlemisega, see tähendab, et need asutused ei saa koguda näiteks tõendeid, viia läbi korralikke juur, juurdlusi ja seega pääseksid siis äh, turu äh, kuritarvitajad puhta nahaga, nii et, et seetõttu ärge toetage EFT muudatusettepanekut, meil on vaja üleva, üldist äh, koostööd, Euroopa ülest koostööd. eesistujamaa esindajad ei ole küll kohal, aga tahaksin edastada neile ka väga tugeva sõnumi meie sooviksime alustada kolmepoolseid kõnelusi, me sooviksime, et see teema oleks prioriteediks Äh, me teame, et mõned liikmesriigid ei poolda kriminaalseid karistusi, aga see ei ole põhjus, miks teema käsitlemisega viivitada ja ma loodan, et eesistujamaa Leedu äh, prioritiseerib seda teemat. Ähm, ma olen pisut mures, et nemad ei pea seda oma eesistumise üheks prioriteediks, võib-olla suudame tänase hääletusega seda muuta. Äh, nii et, et saame selle puste viimase tüki ka paika pandud, niisiis tahaksin kõiki tänada ja ma loodan, et see raport saab tõesti tugeva toetuse